mul on veel mõningad teadaanded. Tšehhi keeles loen seda ette. ma sain äh, pöördumised äh, mõningate äh, kõne selgitust kohta ning need nimed viiak-, pannakse protokolli ning kolmekümne periood algab homsest, kolmekümnendast septembrist kaks tuhat üksteist in particular. Mm. It. Thank Thanks you very lot. much, President. Now we will continue. nüüd äh, jätkuvad hääletused.